lõpuks laupäeva raport äh, ühisettevõtte Shift to Rail kohta. otsus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. suur tänu kõigile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 proszę państwa härra Lints, bitte. Herr Lied. härra Lints. härra Liit. alustagem. Mm. niisiis, daamid ja härrad kõigepealt tahaksin teid informeerida sellest, et äh, meil ei ole esitatud äh, ENVI arvamuse kohta ühtegi hääletust lähtuvalt artiklist äh, sada kolmkümmend üks lõige neli, loeme selle kinnitatuks. ja paluksin kõigil, kes ei taha osaleda järgmises arutelus, saalist lahkuda palun vaikust ning palun, kui te ei taha osaleda selles arutelus, lahkuge saalist. härra Weber, ütlen teile ka saksa keeles, palun vaikust. suur tänu teile ja nüüd läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on, äh, on äh, proua Tali raport uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormide kohta ja esimesena saab sõna proua raportöör. Teil on neli minutit, palun proua. Thank you, chair, commissioner. suur tänu, lugupeetud volinik, kallid kolleegid, kõigepealt tahaksin tänada kõiki variraportööre kellega tegin koostööd selle õigusakti küsimuses. suur tänu teile ambitsioonikuse eest, tänu teie erinevate seisukohtade, heade mõtete eest, mis võimaldasid mul hästi sõnastada meie jõulist seisukohta. viimased kuud olid rasked, läbirääkimised olid vaevanõudvad, aga oleme täna kohale tulnud siia sellepärast, et saame aru, et üleminek süsinikuvähese vähesele majandusele, saab aidata vähendada kliimamuutust, parandada meie tervist, parandada meie keskkonda ning parandada meie riikide tööstuse konkurentsivõimet. õigusaktid CO2 heite vähendamiseks väikestele tarbesõidukitele ja uutele sõiduautokitele, autodele on üks osa sellest protsessist. me peame üle minema klassikaliselt majandusmudelilt kestlikule mudelile, kus äh, lokkab uus tehnoloogia, kus äh, võitseb äh, innovatsioon ja kus äh, on head tingimused uuendustegevuseks. lõplikud CO2 heitmed lepiti, lepitakse kokku ning need on sammuke õiges suunas, aga need on ainult üks üleminekufaas tulevikumajandusele. pärast mitmeid kohtumisi nõukoguga ja komisjoniga jõudsime kokkuleppele, et uute autode puhul peab olema meil kolmkümmend viis protsenti vähem CO kahte äh, eesmärgiks ning väikesed tarbesõidukid kolmkümmend kaks protsenti ja kahe tuhande kahekümne üheksandast aastast äh, tuleks lähtuda viieteistkümnest protsendist elektriautod, vesinikuelemendid ja nii edasi ja kõik mängivad oma rolli selles protsessis. tulemus on rahuldust pakkuv, tee ei olnud kerge, me pidime võitlema algsete vastupanude vastu ning lobitegijate vastu äh, tegevuse vastu, aga meil õnnestus mõni, mõningad lüngad kõr-, kõrvaldada, mis muidu oleksid meie õigusakti ettepanekut nõrgetanud. kandsime hoolt selle eest, et uue katsetsükli ajal ei ähm, saa liikmesriigid ühtlustatud katsemenetluse väärtust mo-, moonutada. esimest korda on Euroopa Komisjonil kohustus jälgida äh, konkreetseid andmeid teedel et ei lähtutaks ainult laboratooriumi andmetest. ja Euroopa Parlament tahab suuremaid äh, investeeringuid äh, laadimistaristusse ning äh, suuremaid stiimuleid erainvesteeringute ning riiklike investeeringute hoogustamiseks. me püüame mõista ametiühingute muret ning lubame kasutada vahendeid töötajate ümberõpetamiseks, selle fondi vahendeid kasutatakse selleks, et meil oleks kliimaneutraalne majandus ilma sotsiaalsete tõsiste tagajärgedega. me tahame toetada ka meie autotööstust, see on väga oluline prioriteet minu enda ja minu fraktsiooni jaoks, ka nendel oleme mõelnud kütuse kokkuhoid ning süsiniku heitmete ja vähese heitmega autod on meie tulevik mina olen alati uskunud muutustele suunatud poliitilisse tegevusse ning meie poliitikutena peame julgustama sellist üleminekut, nagu me selle õigusakti ettepanekuga teeme. see on meie võimalus Euroopa Liidu autotööstusesse uut hoogu puhuda, luua uusi töökohti ning soodustada majanduskasvu. tahaksin tänada volinik Anietet osaluse eest ning abi eest selle õigusaktiga tehtud töös, suur tänu kõikidele, kes on selles töös osalenud, aitäh! suur tänu ja komisjoni nimel tahaksin anda nüüd sõna volinik Arias Kanietale, palun härra, teil on sõna. lugupeetud juhataja, proua raportöör, austatud liikmed, mul on hea meel olla siin nüüd, kus me tähistame äh, uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormide õigusakti protsessi lõpulejõudmist, see on hea, tähtis saavutus koos raskesõidukite ähm, algatusega, aitab äh, see ühele poole jõuda ühe osaga kliima ning puhta energia paketist. see on võimalik olnud ainult tänu sellele, et mõlemad institutsioonid on osalenud selles töös konstruktiivselt, iseäranis tahaksin tänada proua Talit, raportööri, oma liit, tema liidrirolli eest selle raske teemaga seoses, ta tegi palju tööd, ta oli väga pühendunud, tal õnnestus edukalt läbirääkimisi juhtida ja erinevaid seisukohti üksteisele lähemale tuua. tahaksin tänada ka variraportööre nende tähtsa rolli eest, see kokkulepe on ambitsioonikas ja tasakaalustatud, me tahame sõiduautode ja tarbesõidukite süsinikdioksiidi heidet reguleerida Euroopa Liidu keskmise keskestamine, kehtestamine, mis oleks kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks kolmkümmend seitse protsenti vähem, on oluline meil on äh, kohene viieteistprotsendise heitme vähendamise eesmärk äh, kahe tuhande kahekümne üheksandaks aastaks ning see tähendab seda, et investeeringutega alustatakse kohe praegu. innovatiivne tehnoloogianeutraalne lähenemine on stiimuliks äh, autotootjatele järgmise aastakümne jooksul meie tugev juhtimissüsteem kannab hoolt selle eest, et see protsess sünnib reaalsuses ja mitte ainult laboratooriumites. kahe tuhande kahekümne kolmandal aastal hindame me, kas õigusakt osutus edukaks või mitte. selle uue õigusaktiga on maanteetööstus selgel teel kliimaneutraalse majanduse suunas ja keskkonnasõbralikkuse suunas. Need kokkulepped, milles kokku leppisime seoses ka koos raskesõidukite eesmärkidega, toob kaasa kolmkümmend kolm protsenti heitmete vähendamist kahe tuhande kolmekümne viiendaks aastaks võrreldes kahe tuhande viienda aastaga, see aitab liikmesriikide eesmärkide saavutamisele kaasa ning aitab Euroopa Liidul saavutada Pariisi eesmärke. kodanikud saavad kasu puhtamast õhust ning tarbijad saavad ka sellest ka majanduslikult kasu, sellepärast et prognooside kohaselt hoiavad nad kokku äh, tuhat ükssada eurot auto eluaja jooksul ja tarbesõidukite puhul lausa neli tuhat eurot. see aitab ka investeeringuid suunata puhtamasse tehnoloogiasse ja nullheitmega ning vähestatud heitmega sõidukite eesmärgid toovad kaasa selliste sõidukite arvu hüppelise kasvu uus määrus peaks avaldama positiivset mõju ka kogu majandusele, luues umbes kuuskümmend tuhat töökohta ja pidades silmas seda, et paljud akud on töötatud Euroopa Liidus. akude liit loodi selleks, et meil oleks kestlik akude väärtusahel Euroopas, see annab võimaluse ju luua töökohti ning soodustada majanduskasvu. see õigusakt võimaldab meil sujuvalt üle minna äh, Äh, süst-, heitmete vabadele sõidukitele. kahe tuhande kolmekümnendal aastal on äh, paljudel autodel endiselt veel sisepõlemismootor, kuivõrd kasvab hübriidsõidukite arv, see võimaldab tootajaid ümber, töötajatel ümber õppida, selleks on piisavalt aega, investeeringuid saab suunata õigesse taristusse, kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks umbes neli koma viis miljonit laadimispunkti peavad olema töökorras ja see tähendab seda, et meil on vaja investeeringuid kohalikul, piirkondlikul, riiklikul ning Euroopa tasandil. austatud Euroopa Parlamendi liikmed, ma kutsun teid üles seda ambitsioonikat ja tasakaalustatud ettepanekut homsel hääletusel toetama, kasutan ka võimalust ning ütleksin, et komisjon on teinud oma avalduse määruse ülevaatamiseks ning ähm, sellega Euroopa on teel puhta liikuvuse suunas äh, ning äh, te kõik olete ära teeninud tänu teie osa eest selles töös. suur tänu, lugupeetud volinik ja nüüd saab sõna proua Telli transpordikomisjoni nimel. lugupeetud volinik, kallid kolleegid, see on siin, tahaksin öelda seda, et härra Tavares, auto äh, lobitegijate eestvedaja, sulgas meid, solvas meid äh, Euroopa õigusloojaid, sellepärast et me tahame äh, autode heitmeid vähendada. ja ta süüdistas meid selles, et me oleme amatöörid, kui me ja asjatundmatud, kuna me kuulasime noori, kes tahavad tulevikupõlvkondi kaitsta. transport vastutab kolmekümne protsendi heitmete eest Euroopas, suur osa nendest heitmetest tuleb maanteetranspordist. nüüd me tahame kolmkümmend seitse koma viis protsenti vähendada heitmeid sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite puhul kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks. Need, kes tahavad, et see eesmärk oleks hilisem, nendele ma ütlen, et kliimamuutuse äh, vastane võitlus äh, on teie arvates kliimaskeptitsism? me peame tegutsema kiiresti. meil on vaja äh, vähese heitmega sõidukeid, see on hea meie tuleviku ja meie kliima seisukohast. aitäh. ja nüüd saab sõna härra Kiisake, äh, kaheks minutiks. suur tänu, juhataja Euroopa autotööstuse tarnijate ja tööandjate jaoks läheb asi tõsiseks. homme me äh, siis hääletame äh, heitenormide olulise teravdamise kohta äh, mis kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks siis soovitakse vähendada kolmekümne seitsme koma viie protsendi võrra. mõned äh, siin leiavad, et äh, ka see määr on liiga väike või see vähendamine on liiga väike, teised leiavad, et selle võib üle igasuguse piire. jah, muidugi on kliimakaitse oluline, kuid nende piirnormideni jõudmine ei ole sugugi lihtne. me oleme läbirääkimistel veel läinud palju kaugemale komisjoni esialgsest ettepanekust, me ei tohi ka unustada, millised olid need heitenormid, mi-, millest arutelu alguses räägiti, sotsiaaldemokraadid soovisid küll kuuskümmend, kuuekümne viie protsendist vähendamist, rohelise seitsmekümne viie protsendist vähendamist, see on lausa absurdne, see ei ole realistlik ja kümned tuhanded töökohad häviksid selle tagajärjel mille nimel äh, selleks, et tõesti ühekülgselt keskendutakse eh, elektriautodele, eh, nii et saastamine lihtsalt eh, kandub üle elektritootmisesse. niisiis, me peame olema realistlikud heitenormide puhul ka see kolmekümne ühe protsendine määr äh, väikeste arvesõidukite puhul on sobilik. meie äh, arvame, et on oluline ka innovaatiliste, äh, innovaatilisi tehnoloogiaid rohkem arvesse võtta. on kahju, et ideoloogilistel põhjustel ei suutnud me leida enamust tehnoloogia neutraalse lahendusele, see on tõesti kaotatud võimalus. mina võitlen jätkuvalt selle tehnoloogia neutraalsuse poolt, aga sellegipoolest me oleme jõudnud kompromissile, meil on vaja anda tootjatele vajalik planeerimiskindlus. Need sõidukid, mis kahe tuhande kahekümne viienda aastani turule tuuakse, nende puhul on ähm, olukorra ümberkujundamine juba käigus. aitäh, järgmiseks kolleeg Völken ähm, sotsiaaldemokraatide nimel. lugupeetud juhataja, suur tänu määruse enda kohta ei taha ma tegelikult täna kuigi palju öelda. selle üle on arutatud väga põhjalikult. ma usun, et selle määrusega me tõepoolest suundume puhtama mobiilsuse poole, sellise mobiilsuse poole, mis tagab, et ka tar-, et tarbijad peavad ka vähem raha kulutama. see on hea samm, muutus transpordi vallas hakkab toimuma äh, ja on väga oluline, et me seda üheskoos kujundaksime ja seaksime reeglid, kuid eelkõige sotsiaaldemokraatidena on meil muidugi ka vastutus tööinimeste eest ja sellepärast on õige, et see määrus erinevalt sellest, mida kolleeg Kiisek just ütles, on äh, avatud äh, erinevate tehnoloogiate mõttes. on tõsi, et erinevad äh, sünteetilised kütused on välistatud, sest me teame, et on, et nende tootmist on vaja paremini äh, kujundada, näiteks õhuliikluse puhul. tulevikus peame ka meie eurooplastena siin kojas hoolitsema selle eest, et meie jõupingutuste keskmes oleks õiglane äh, ümberkujundamine, me peame kasutama rohkem rahalisi vahendeid, me peame olema pühendunumad, peame mõtlema ka tööaja üle, äh, tööd tuleb paremini jaotada, see kõik on ühiskondlik äh, ülesanne ja muidugi ei tohi me unustada ka äh, neid noori eurooplasi, kes praegu lähevad tänavatele, et protesteerida parema tuleviku nimel. aitäh! kas teil on sinine kaart, äh, kas te olete sellega nõus? vabandust, härra Rüübik soovib teile esitada sinise kaardi küsimust, kas te olete nõus selle vastu võtma? ei ole ma ei ole nõus, mulle tundub, et äh, need kolleegid peavad õppima korralikku käitumist siin, mitte lihtsalt karjuma vahele ja sellepärast ma ei ole nõus niisuguse karjade küsimusele vastama. suur aitäh! küsin kolleegilt, ma tean, et nüüd me täna oleme siin näinud mitmeid erimeelsusi äh, Saksamaa Föderaalvabariigi Äh, valitsuspartnerite vahel, aga me ei pea seda laskma siia, nii et palun üritage käituda. nüüd härra Temesmaker, palun. jah, in Brüssel kampeeris sinds. aitäh. alates pühapäevast äh, on äh, paar tosinat noort inimest Brüsseli parlamendi ees ennast laagrisse seadnud, sest et nad nõuavad Belgia kliimaseadust. ma arvan, et on lõpuks ometi aeg sümbolitest edasi liikuda ja hakata tegutsema arvestades äh, neid äh, plaane, mis meil on laual selleks, et täita endale seatud eesmärgid. meil on juba olemas Flaami kliimaenergiakava, mis ootab rakendamist ja siin äh, Euroopa täis, parlamendi täiskogu saalis oleme me eelmisel ametiajal saavutanud ambitsioonika kliimaenergiapaketi aastani kaks tuhat kolmkümmend nüüd me oleme saanud rohelise tule väga spetsiifilisteks meetmeteks. aastaks kaks tuhat kolmkümmend peavad uued autod Äh, heitma kolmkümmend seitse koma viis protsenti vähem CO kahte, minu partei on täiesti selle äh, taga. Äh, Belgias on transport kakskümmend viis protsenti CO kahe heidetest, meil on olemas innovatiivne tehnoloogia selleks, et vähendada CO kahe heiteid allikas ja me peame seda tõesti kasutama selleks, et oma eesmärgid täita. me toetame ka äh, seda, et uut äh, sõidukiparki tehnoloogianeutraalselt rohestatakse, sest et see on magnet, millega stimuleerida innovatsiooni ja parandada õhukvaliteete oma linnades ja külades, sest meie kodanikel on õigus puhtale õhule. kui Euroopa tahab võistelda Hiinaga, siis me peame julgustama oma tootjaid äh, innovatsioonile selleks, et luua madala heitega ja heitevabasid äh, sõidukeid, sellesse peaksime investeerima, mitte petvasse tarkvarasse, et vältida standardeid, aitäh. suur aitäh. ja nüüd härra Toorvalts ALDE fraktsiooni nimel. aitäh, härra juhataja. ja volinik, alustuseks tahaksin öelda paar äh, toredat sõna Merem Tallile, sest et nagu inimesed juba teavad, siis meil on olnud üsna karmid äh, vestlused nõukoguga. ja kui Mirjam ei oleks olnud nii range, nagu ta on, siis äh, ilmselt oleks tulemus olnud hoopis teistsugune. niisiis veel kord aitäh. ja nüüd äh, mõned faktid tausta kohta. me tegime veidi arvutusi. Soomes toodab äh, elektriauto heiteid nelikümmend kaheksa grammi kilomeetri kohta. seda mik-, sellepärast, et Äh, segu äh, võrgustikus on see, mis äh, selle vahe sisse toob. Saksamaal toodab elektriauto umbes sada kolmkümmend üks grammi kilomeetri kohta heiteid ja see on ka tegelikult põhjus, miks meil see karm võitlus oli, sest et keset ööd ootasime me kõnet Berliinist. nii et tegelikult on probleem selles, et milline segu meil on elektrivõrgus ja kui me ei tee, tee suuri pingutusi selleks, et muuta seda segu võrgustikus tulevikus, siis me kukume läbi, see on fakt, sest et äh, võin teile öelda, et minu vana seitsmeaastane diisliauto, kus on öö, äh, taastuv teise põlvkonna edasi jõudnud biokütus, see toodab vähem CO2 heiteid kilomeetri kohta kui elektriauto Saksamaal. nii et äh, kallid Saksa sõbrad, ma arvan, et peate Äh, tegema pingutusi, võtma äh, oma tehnoloogilised teadmised, et muuta elektrivõrgustikku, sest et kui te seda ei muuda, siis äh, jääte te Euroopas kaotajaks, aitäh. suur aitäh. härra Eichhout nüüd roheliste nimel poolteist meetrit oh,. siiski on puna, sinise kaardi küsimus esitatud, kas te olete nõus? ja ich möchte den Kollegen Torv-. jah, ma tahaksin küsida kolleeg Torvaldselt järgmist. kas ta ei ole märganud, et CO kahe heitete hinded Eestis on tõusnud üle kahekümne euro? seega CO kahe heitmed äh, ka elektrijaamades langevad ja kas te ei ole kursis ka sellega, et Saksamaa kavatseb õige pea üldse söe kasutamisest väljuda, see on pä-, olnud päris raske tee, meie loodame siiski teie toetusele äh, selle juures. see oli koguni kaks küsimust, palun vastake. suur tänu, ma vastan suurima heameelega. me lugesime, me oleme kõik lugenud Saksamaa söe komisjoni aruannet ja me teame, et ähm, selle kasutamise lõpetamine peaks siis äh, toimuma aastaks kaks tuhat kolmkümmend kuus, kui ma ei eksi. niisiis, selleks, et tõesti midagi saaks äh, toimuda, on meil vaja natuke kiiremat tegutsemist, suur tänu ja me jätkame suure energiaga, et äh, tõepoolest muutused läbi viia, aitäh okay.! suur tänu teile, kolleeg Aikaut! suur aitäh ja kõigepealt sooviksin ka mina tänada raportööri Mirjam Tallit tema suurepärase töö eest selle äh, kokkuleppe saavutamisel äh, oli tohutu võitlus parlamendis, mõnikord te endiselt veel kuulete seda, on selliseid vanemaid hääli, kes ei ole rahul, aga ka nõukogus toimus äh, suur võitlus, kus oli suur lõhe progressiivsete riikide ja teiste riikide vahel kahjuks Saksamaa ise oli lõhendanud, keskkonnaminister tahtis kõrgemaid ambitsioone, tööstus- ja transpordiminister mitte, nii et tegemist oli keerulise kaustaga ja on suurepärane, et lõpuks ometi need poliitikad liiguvad edasi. tahaksin komisjonile mainida, et jah, teie esitasite selle ettepaneku, aga ei juhtu tihtipeale just seda, et nii nõukogu kui parlament muutsid selle ambitsioonikamaks. nii et ma loodan, et see on õppetund ka komisjonile, et kui te esitate ettepanekuid, siis vanadel headel aegadel üritas komisjon olla keskel, aga nüüd tihtipeale kliimaettepanekute puhul, puhul äh, viib, viivad mõlemad pooled teie tööd edasi, nii et ma arvan, et komisjoni puhul on tulevasteks ettepanekuteks paranemisruumi. eesmärgid, mis on nüüd laual, ma arvan, et need on äärmiselt hädavajalikud selleks, et saavutada innovatsioon autotööstuses ka Euroopas sees ja ma arvan, et see, mida te juba näete, on selle määruse mõju, et isegi Saksa autotööstus räägib nüüd sellest, et nad tahavad oma transpordi täielikult elektripõhiseks muuta nii et te näete, et autotööstus Saksamaal isegi tegutseb selles suunas nüüd. see näitab seda, et regulatsioonist on vahet ja ambitsioonide kehtestamine sellest on vahet. seda me oleme ka teinud, suur aitäh! aitäh! ja nüüd saab sõna proua Konechna, poolteist minutit. suur aitäh! härra volinik, daamid ja härrad tahtsin lihtsalt, kui ma vaataksin lihtsalt selle, nende läbirääkimiste tulemusi, siis ütleksin, et tulemustes me saame olla rahul, sest et nagu kolleegid on öelnud, siis läbirääkimiste protsess oli keeruline ja hea, et saavutasite edu. suur aitäh proua Tallile. aga me peame siiski äh, tegema nõudmisi tehnoloogia osas ja siin me lõpetasime, aga tegelikult oleme ainult alguses, me peame jõudma kaugemale, me peame toetama puhtaid uusi sõidukeid ja eesmärgiks oli siin anda stiimul turgudele nende sõidukite osas. avaliku sektori eh, toetus saabub ka liiga hilja ja seda on liiga vähe ja seetõttu ma tahaksin küsida, et kellele need tootjad annavad arve, kellele nad müüvad autosid, kes kui eh, see kõik maksab, arendused maksavad miljardeid eurosid, aga ei avalik sektor ega inimesed ei suuda neid arveid maksma, nii et komisjon on lihtsalt oma käed siin probleemist puhtaks pesnud ja jätnud selle probleemi puhtalt eh, tootjate lahendada. Eh, taristu on roheliste sõidukite puhul endiselt Achilleuse kõõlus, me peame sellega tegelema, keegi ei taha seda turgu alustada, sest taristu puudub ja keegi taristut ehitada ei taha. nii et ilma selleta äh, me ei saavuta elektriautode turgu. kolleegid, ärge olge minu peale kurjad, see on esi-, õige esimene samm, aga oleme avanud tegelikult ainult Pandora laeka, sest et ära teha tuleb veel väga palju. see pidi olema pakett, aga midagi muud me ei ole teinud, nii et kui ja me ei ole teinud äh, selle tõttu ka kaugeltki mitte piisavalt. aitäh, nüüd EFTD nimel proua Eevi. aitäh, juhataja aastal kaks tuhat seitseteist äh, äh, maanteetranspordi bensiinitarbimise tõttu äh, kasvatasid, kasvasid Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside heited ja uue, keskmise uue auto CO2 heited kasvasid. hübriidelektriliste autode turg kasvab kiirelt, diiselautode hulk väheneb, aga nüüd ei müüda enam aut-, elektriautosid nii palju ja see on igal pool piiratud, see kõik näitab seda, kuivõrd oluline see regulatsioon on, sest et äh, see juhib autosektori dekarboniseerimist, mis on täna väga vajalik ja äh, muuda veoautode ja autode tööstuse jätkusuutlikuks, äh, nii et oleks madala heitega ja nullheitega autod turul. ma olen väga rahul Cinque Stelle tööga siin, et äh, nad panustasid sellesse, et võitlesid nende vastu, kes tahtsid äh, jätta kasutusse fossiilkütusepõhiseid autosid, mis on ohuks meie keskkonnale ja tulevikule tuleb investeerida taastuvenergiasse ja vesinikku, mis on oluliselt võimsam kui bensiin. see toetab ka tuhandete uute roheliste töökohtade loomist, mis on seotud elektripõhise transpordiga, me tahame õiglast üleminekut, nii et keegi ei jääks maha ja tahan soojalt tänada ka raportööri proua Tallit. suur aitäh ja nüüd härra Lantšini ENF-i nimel aitäh, juhataja. CO2 vähendamise eesmärgid siin ettepanekus on täiesti ebarealistlikud. Nad ei võta arvesse tehnoloogilisi eh, tegelikkusi või sotsiaalmajanduslikku olukorda. Nad on suureks rõhuks kogu autosektorile, seal on rohkem kui kolmteist miljonit töötajat üle terve Euroopa ja see tekst kindlasti mitte ei ole tehnoloogia neutraalne tundub meid suunavat elektri suunas, ei võta arvesse sektori konkurentsivõimet, vastupidi, see tähendab seda, et Euroopa sõltub toorainetest äh, ja väärismetallidest, mis tulevad peamiselt Hiinast, terve hulk patente on Aasiast äh, ja see, et puudub äh, laadimistaristu ja et suur hulk elektrienergiast tuleb endiselt söepõhistest elektrijaamadest see klausel, et eesmärgid on aastaks kaks tuhat kolmkümmend kolm, sellest ei ole piisav, et äh, tasakaalu tuua, autosektor vajab keskpikki ja pika perspektiivi plaane, neil on vaja seadusandlikku äh, akte ja sellised nagu see siin on vastutusvõimetud. aitäh, järgmiseks härra Liise, üheksakümmend sekundit. suur tänu, lugupeetud kolleegid. kliimameetmed ja äh, töökohtade kaitse peavad käima käsikäes, sellepärast äh, oli väga oluline selle seadusandluse juures äh, uurida seda, millist mõju see avaldab töökohtadele ning ma olen komisjonile väga tänulik, et äh, on läbi viidud lisamõjuhinnang, et hinnata neid ettepanekuid, mis on esitatud. mõjuhinnangu tulemus oli selge, seitse, ettepanek, et äh, vähendada seitsmekümne viie protsendi võrra või ka viiskümmend protsenti, nagu oli Mirjam Tali ettepanek algselt ähm,, läheks Euroopale maksma töökoha, töökohti. nüüd äh, seda mõjuhinnangut äh, ei ole ümber lükatud ja see näitab ka, see mõjuhinnang näitab ka, et ei vasta tõele see, et iga protsent, mis läheb üle kolmekümne, iga protsendipunkt, mis läheb üle kolmekümne, äh, oleks katastroof. praegune äh, ette nähtud äh, norm toob kaasa olulisi eeliseid töökohtade säilitamisel ning jätab meile piisava mänguruumi, nii et oli mõistlik kasutada just selliseid arve, ja ma loodan seetõttu, et äh, homme leiab see raport toetuse. suur tänu äh, eriti raport, raportöörile, aga muidugi Monika Niedele ja Elizabeth Köstingerile, see tegemist on tõesti hea tulemusega. suur tänu kolleeg Tsohvliga. nüüd härra Tsohvoli üheksakümmend sekundit. aitäh, juhataja Euroopa on liikumises, me liigume uue arengumudeli suunas, majanduse suunas, mis põhineb madalatel või nullheitetel. oluline on majanduskasv ja keskkond, tööstus, kus on vähem energia raiskamist ja vähem saastet. aastaks kaks tuhat viiskümmend nähakse ette, et Euroopas suureneb neljakümne protsendi võrra inimeste liikuvus ja kuuekümne protsendi võrra kaupade. täna on ka transport kakskümmend viis protsenti heidetest ja rohkem kui seitsekümmend protsenti sellest on maanteetransport. täna on transpordisektor viis protsenti Euroopa SKT-st. see rikkus, mida me raiskame, sest et me seejärel peame raha kulutama tervishoiule, ravimitele, mis äh, on vajalikud äh, saaste ja kliimarikkumise tõttu, me peame muutuma, see on seatud sisse Äh, ambitsioonikad siduvad eesmärgid heidetele, säästudele autodes ja veoautodes, äh, tuleb lõpetada laboritestid, mis ei peegelda tegelikku maailma heiteid, see nõuab tegelikku sõidutingimuste teste. me peaksime stimuleerima avalikke ja erasektori investeeringuid, mis on vajalikud selleks, et äh, muuta Euroopa autosektorit, mis endiselt üheksakümne nelja protsendi ulatuses sõltub bensiinist. peame toetama ka töötajaid äh, ümberõppe puhul ja me peame muutuma. see määrus on samm õiges suunas, äh, et saavutada teistsugune elustiil, mis rohkem austab inimesi ja keskkonda. aitäh, palun pidage kõne eest kinni, aga suur aitäh, nüüd härra Lundgren, üks minut. aitäh, et mulle sõna andsite. keskkonna küsimustega tuleb loomulikult tegeleda ja meil on vaja eesmärke, aga need peavad olema realistlikud. meil on vaja realistlikke tingimusi, nii et tootjad suud-, suudaksid leida vajaliku tehnoloogia, ei ole mingit põhjust lihtsalt äh, nõudmisi äh, kõrgemaks keerata ja siis mitte eesmärki saavutada, see oleks läbikukkumine, niimoodi me ei suudaks eesmärke täita. seetõttu tuleb tagada, et igasugused äh, nõuded on tehniliselt teostatavad me teame, et elektrisõidukid on töötanud väga hästi, mul on üks, ma olen sellega väga rahul, aga mina elan maapiirkonnas ja äh, tuleviku alternatiivides ma ei ole kindel, see on maapiirkondades äh, heaks valikuks, aga suurtes linnades ei ole su elektrisõidukite jaoks piisavalt laadimispunkte. seetõttu ma ei usu, et elektrisõidukitest saab äh, Äh, tegelikult ka alternatiiv kõigi jaoks suurtes linnades. mina olen oma elektriautoga kodus väga rahul, saan seal seda lihtsalt laadida, aga ma ei usu, et see on alternatiiviks kõigile, meil on vaja ka teist tüüpi keskkonnasõbralikke autosid, aitäh. Äh, suur tänu, minu küsimus puudutab seda, et meil on äh, aku, mis kaalub umbes seitsesada kilo äh, elektriautode puhul ja äh, diisli puhul kaalub see seitsekümmend kilo. nüüd on meil muidugi probleem, et diiselautoga on võimalik seitsesada kilomeetrit äh, sõita ja selle akuga võib-olla seitsekümmend kilomeetrit, nii et siin on väga suur probleem tõhususega, milline on teie seisukoht selles osas? minu mul on tavaline auto koos sisepõlemismootoriga ja elektriauto katab mõningad minu vajadustest, aga mitte kõik minu vajadused ja sellepärast ingliskeelset tõlget ei tulnud praegu, ütleb esimees, nii et palun äkki kordaksite, mida te ütlesite. jah, elektriauto, ma ei saa seda kasutada kõikidel eesmärkidel, minu jaoks see töötab hästi, mina pean sõitma umbes seitsekümmend kilomeetrit päevas ja selle distantsi puhul minu elektriauto töötab väga hästi. mõnikord äh, suudab ta täislaetult ainult äh, sada kilomeetrit läbida meie kliimas ja seetõttu on meil vaja ka alternatiive, taastuvkütuseid, meil on vaja keskkonnasõbralikke kütuseid, sest et elektriautosid kõiki probleeme ei lahenda, osad aga küll. aitäh ja nüüd härra Gerbrandi üks minut. suur aitäh ma arvan, et oleks mõistlik omavahel nõustuda, et paari aasta pärast, kahe-kolme aasta pärast tuleme jälle kokku ja vaatame hellalt äh, Äh, sellele tõsisele võitlusele, mis meil selle küsimuse üle täna on olnud, sest et kurb asjaolu on see, et sotsiaalsed äh, muutused toimuvad nii kiiresti, et meie seadusandjatena tegelikult tegutseme liiga aeglaselt. me äh, juhime oma väiksed diiselautod üle kalju ääre ja tuleviku äh, sõidukid maanteel sõidavad meist lihtsalt mööda. eile teatas BMW uutest elektriautosest, mis suudavad sõita kuussada kilomeetrit ühe laadimisega. Volkswagen ütles novembris, et nad investeerivad nelikümmend neli miljonit eurot e-mobiilsusesse viim-, järgmise viie aasta jooksul see on see, mis toimub, turg igalt poolt jõuab meist ette, mina hääletan selle kompromissi poolt, aga ma tean, et äh, see on kahe aasta pärast juba ajast maha jäänud ja väga hea, et ta niimoodi on. jumal tänatud, et turg liigub oluliselt kiiremini kui meie seadusandjatena. Äh, suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Boylan, kuivõrd härra Talundet ei ole kohal suur tänu, juhataja. Äh, kodanikuühiskond oli rõõmus, kui võtsime eelmises, eelmise aasta oktoobris vastu ambitsioonika raporti, saatsime selge sõnumi autotööstusele, et autotööstus peab kliima, keskkonnanõuetest kinni pidama ning olema, käima arenguga sammu. aga nõukogu ja parlamendi kokkuleppes on äh, pettumust tekitav see, et nõukogu ja Euroopa Liidu äh, ministrid tahavad lahjendada meie keskkonnaõigusakte seoses kõige suurema heitmeallikaga. süsinikdioksiidi heitmed transpordist kasvavad ning liiga vähe pingutatakse kütuse tõhususe parandamiseks. me peame tegutsema, peame lõpetama selliste poliitiliste kompromisside sõlmimise, kus on äh, Äh, seatud sellised piirangud peale, nii parlament kui nõukogu peavad oma kohust täitma ning nõukogu ei tohi oma kohustust ignoreerida. aitäh ja annan sõna kolleeg Moitenile. palun, üks minut. lugupeetud juhataja, me räägime täna skisofreenilisest olukorrast mis ilmneb nendest toodudest uutest nõuetest, mida see koda soovib sõiduautode CO2 heitmete osas. me räägime siin sellest, et Euroopa Liit püüab kramp, kramplikult kasutades plaanimajandust leida sellist tööstusstrateegiat, leida tööstusstrateegiat, samas kui autotööstus hävitakse täielikult. me räägime sellest, et Euroopa Liit väidab, et elektriautod ei Ehm, toda üldse heitmeid, mis on äh, teaduslikult jama äh, ja füüsikaliselt võimatu. kolleeg äh, Talli, kui te räägite siin nullemissioonidega autodest, see näitab, et te ei, ei tea asjast mitte midagi. me räägime siin sellest, ehm, et me tabame väga valusalt eelkõige suuri Saksa autotootjaid, samal ajal me ootame Saksamaalt, et, et ehm, et äh, tagaks teiste riikide hoiusepangades ühtekuuluvuspoliitikat rahastaks ja äh, põllumajanduse toetusi, see ei saa hästi minna, daamid ja härrad, äh, peatagem see ja muidugi käib see samamoodi ka Saksa valitsuse kohta. proua Krostet ei ole siin saalis. proua Jutelant, palun. härra juhataja suur tänu, härra juhataja. Rootsi on üks nendest riikidest kogu maailmas, kus majandus sõltub autotööstusest väga suurel määral. me tahame, et autotööstusele oleksid loodud õiged tingimused selleks, et autotööstus saaks olla dünaamiline ja kestlik ja sellepärast meie, Rootsi sotsiaaldemokraadid nii Euroopa Parlamendis kui ka oma valitsuses oleme püüdnud võidelda selle nimel, et meie kliimaeesmärgid saaksid saavutatud. meie tahame heitmeid vähendada ja mitte ainult, me tahame neid vähendada ambitsioonikalt, isegi ambitsioonikamalt kui selles tekstis. tänu sotsiaaldemokraatidele ning meie raportöörile Mirjam Tallile on siiski need uued piirmäärad kehtestatud ning uute eeskirjade abil saame me võidelda meie keskkonna ning rahva tervise eest. sotsiaaldemokraadid toetavad sellist lähenemisviisi ning heitmestandardite rangemaks muutmist selleks, et kaitsta meie rahvast, kaitsta meie keskkonda ja kaitsta meie autotööstust, mis selle tulemusena on tulemik, tulevikuks paremini valmis. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Kölmel. üks minut on teil kõne. suur tänu, lugupeetud juhataja. see ettepanek ei lähtu mitte ainult täiesti ebarealistlikest heitenormidest, vaid küsimus on taaskord, millises, millist ideoloogiat siin tegelikult järgitakse. ja on selge, et see ideoloogia, selle ideoloogia püütakse vähendada inimeste individuaalset liikuvust mulle ikka nii, et kui te räägite, te soovite heitmevaba siit sõidukeid, siis see on täielik utoopia, selliseid ei ole olemas. kui räägitakse ähm, üha uuesti elektriautodest, äh, nagu need oleksid meie päästjad, see on ju täielik jama, daamid ja härrad. elekter, mida neis kasutatakse, seda toodetakse vähemalt Saksamaal, eelkõige sütt põletavates ähm, jõujaamades. seal tekivad need äh, heitmed ning ähm, teadusandmed näitavad selgelt, et elektriauto on võrreldes sisepõlemismootoriga äh, selleks ajaks, kui ta jõuab tänavale, tekitanud sama palju keskkonnakahja kui äh, diisliauto saja tuhande kilomeet-, sada tuhat kilomeetrit läbi sõites. ja peale selle räägime me uuesti, uuesti sõiduautodest, inimeste sõiduautodest, kuidas on lood tegelike äh, reostajatega, nagu näiteks äh, laevatransport. me teame, et need on üksikud suured laevad, mis tekitavad rohkem reostust kui sõiduautod. lugupeetud kolleeg, teil oli tegelikult ainult üks minut kõnelemiseks. proua Juuso, palun. suur tänu, äh, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik. selle määrusega kehtestatakse õiguslik raamistik kõikidele liikmesriikidele selle nimel, et saavutada Pariisi kokkuleppe eesmärgid. eesmärke kehtestades annab Euroopa Liit selged suunised autotööstusele, autotööstus saab oma investeeringuid tehnoloogia arengusse planeerida. turismisektor on autod, autotööstus on väga oluline paljudes liikmesriikides, minu koduriigis ka, ja liikmesriigid peavad oma äh, süsteemid täielikult üle vaatama, see õigusraamistik võimaldab kestlikult äh, seda üleminekut ellu viia, aga me peame kandma hoolt ka selle eest, et äh, me keskkonna eesmärke saavutades mõtleme ka majanduskasvule ning töökohtade loomisele. me peame iseäranis ettevaatlikult olema, kui me, kui meil on tegemist haavatavate piirkondadega see ettepanek ei mõjuta mitte ainult autotööstust, vaid ka autoosade tootmistööstust ja komisjonil peab olema selge tööstuspoliitiline kava paigas, tuleb kaasata erinevad peadirektoraadid, analüüsida konkreetseid meetmeid Euroopa Liidu kõige olulisemate sektorite jaoks. see on raske ülesanne järgmistel aastatel ja tahaksin tänada komisjoni tehtud töö eest ja aitäh, härra volinik, teie ametiajal tehtud töö eest selles valdkonnas, aga mitte ainult, nüüd on meil Euroopas olemas oma teekaart ning ähm, juba enne Euroopa valimisi on meil äh, Euroopa heitmete vähendamise strateegia paigas. härra Rüübich, palun, teil on sõna kaheksa minutit äh, suur tänu, et on nelikümmend neli miljardit äh, innovatsiooni äh, investeeringuid, innovatsioon, sellest räägiti, sellest, see näitab ka, et sõiduautod muutuvad oluliselt kallimaks, sõiduauto ostmine muutub sotsiaalseks küsimuseks, ummikud oluliselt vähenevad linnades, sest paljud ei saa enam endale lubada autosid. ja veel üks probleem on see, et mõõdetakse ainult äh, siis äh, heitgaase sõidul, aga ka tootmisel ju tekib heitmeid. Äh, tegelikult äh, siis bensiinil on kõige äh, suuremad heitmed, kolmsada grammi CO kahte kilomeetri kohta e, autod ja diislid vähem. mina olen seisukohal, et me peaksime keskenduma sünteetilistele kütustele, nagu näiteks vesinik, mida on võimalik taas, taastuvenergia abil toota ja me oleme vastu aatomienergia, sest see on kallis ja keskkonnale kahjulik. suur tänu ja kolleeg Šaldemus järgmiseks poolteist minutit. suur tänu. kui me siin Euroopa Liidus tahame aidata kliimat kaitsta, kui me tahame saavutada oma Pariisi kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eesmärke ja kui me tahame, et meil oleks vähese süsinikuheitmega majandus, siis peab transpordi sektor aitama kaasa ja seetõttu on tegemist olulise sammuga õiges suunas, sellepärast et selle õigusaktiga kehtestame äh, standardid oma autodele, nad peavad olema edaspidi kliimasõbralikumad, vähendama oma CO2 heidet ja seetõttu toetame seda õigusakti ning minu eriline tänu läheb Mirjam Tallile, kes äh, on meid aidanud selle protsessiga lõpule jõuda, aga samas on pettumust tekitav see, et me ei ole ambitsioonikamad, kui oleme olnud. Euroopa Parlamendi keskkonnakomisjon oleks tahtnud, et me vähendaksime CO kahte neljakümne viie protsendi võrra, aga kokku lepiti kolmekümne seitsmes. tegelikult sellest ei piisa, lihtsalt ei piisa noored inimesed kogunevad tänavatele parlamendi ukse ette ja nõuavad, et me oleksime kliimasõbralikud. meil oli võimalus seda teha selle õigusaktiga, aga me ei saavutanud seda, see ei olnud parlamendi süü, see oli ministrite süü. kui me tahame tuleviku kliimaprobleeme lahendada, siis peab transpordisektor rohkem panustama, kui siin nõutud aga see selleks, loomulikult toetan seda ettepanekut, sellepärast et tänasega võrreldes on tegemist siiski suure sammuga edasi ning aitäh eh, ja loodame, et volinik annab hoolt selle eest, et me tõesti saavutame selle süsinikdioksiidi heitme kärpe, ka meie hoiame sellel silma peal. aitäh! suur tänu! ja nüüd saab sõna härra Kambus. suur tänu! lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik. kõigepealt tahaksin tänada proua raportööri, proua Tallit, tahaksin tänada ka variraportööri härra Kiisekest suure töö eest, mille nad selle raporti läbirääkimistega seoses ära tegid. kokkulepe nõukoguga on oluline samm edasi ja aitab meid süsinikuheitme vähendamise eesmärkide saavutamisele lähemale. meil on ka oma tagatised, mis tagavad selle, et see üleminek on õiglasem ja tehnoloogia neutraalsust võetakse arvesse. homme hääletame veel ühe erimeetme üle, lisaks nendele, mille üle oleme juba hääletanud siin parlamendis, selleks, et kliimamuutuse vastu võidelda. Junckeri komisjoni ajal ja volinik Anjete abil oleme palju teinud, Euroopa Liit on liidrirollis selles valdkonnas, kodanikud tüt-, tuletavad meile igal reedel meelde, et me ei tohi selles võitluses alla anda, me ei tohi seda võitlust kaotada. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Sorinja üheks minutiks. suur tänu. me kuuleme siin argumente üht, ühes ja teises suunas. me kõik tahame kestlikku arengut, uusi uuenduslikke autosid, uut tehnoloogiat heitmeta sõidukeid, vähese heitega sõidukeid. kui me võtame arvesse seda, mis meie ümber on, siis ähm, uute algatustega on meil võimalik ähm, õiges suunas liikuda, ma tervitan Merjan Dali tehtud tööd ja tahaksin tänada teda tasakaalustatud lähenemisviisi eest. tegemist on õigusraamistiku ettepanekuga, mis võimaldab meil kaitsta töötajate huve, maksumaksjate huve ja me peame selle ettepaneku puhul paika saama ka kontrollimeetmed et et me äh, saaksime ajaga sammu pidada. lugupeetud kolleegid, lugupeetud juhataja, ma tahaksin kõiki üles kutsuda sellele, et vaadakem üldpilti kolm protsenti iga-aastasest üleilmsest ähm, CO2 heitmest on põhjustatud ähm, inimeste poolt ähm, ja Euroopa Liidus siis üks koma üheksa protsenti, sellest kolmkümmend protsenti Äh, siis äh, transpordisektorile sellest äh, kolm protsenti, maismaatranspordile ja omakorda kuusteist protsenti sellest siis need autod, mida puudutab see regulatsioon. niisiis kokku null koma null null üks protsenti, mida me siis õigupoolest teeme, me muudame oluliselt kallimaks sõiduautode kasutamise ja see tundub päris ebaproportsionaalne, eriti kui me äh, lähtume siin ainult sõidul tekkivatest heitmekahjudest ja e-autosid äh, nähakse nullheitmeautodena, kuigi äh, elekter äh, nende jaoks tuleb ähm, söest see on täiesti vastutustundetu. Ähm, seda oleks saanud paremini teha, võttes arvesse meie kodanike huve, meie ettevõtjate huve ja eelkõige keskkonna huve. suur tänu, kolleeg Blanco Lopez, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja. kõik uued raportid, mis on meie ees, muudavad reaalsuse meie ümber selgemaks. on selge, et me peame otsusekindlalt astuma üles kõige suurema väljakutse lahendamiseks meie ajastul, nimelt kliimamuutus. transpordisektor põhjustab väga palju heidet ja süsinikdioksiidi heite vähendamine transpordisektori jaoks ei ole mitte mingisugune valikuvabadus meie jaoks, see on kohustus, millest ei saa üle ega ümber. me peame kõik osalema süsinikuheitme vähendamises, ilma selleta lihtsalt ei saa. meil on mitmeid väljakutseid,